järgmine päevakorrapunkt on suuliselt vastatav küsimus. selle osas, kas on vaja päritoluriigi kohustuslikust, kohustuslikku märkimist, ütleb kõneleja yes.. Uh, kõneleja vabandab meil on komisjoni esindaja härra volinik Andrikaitis. volinik, sõna on teil. suur tänu, härra juhataja, austatud parlamendiliikmed, soovin teid tänada selle eest, et andsite komisjonile võimaluse osaleda arvamuste vahetuses selles väga olulises küsimuses, milleks on hüdroenergia nelikümmend protsenti äh, kogu taastuvenergiast moodustab äh, hüdroenergia, see on suurim äh, taastuvenergia ressurss Euroopas. hüdroenergial on võtmeroll Euroopa Energialiidus, kuna see aitab kaasa kolme prioriteetse valdkonna kestlikkuse, tarnekindluse ja konkurentsi saavutamisel. komisjon soovib, et kõigil energiatootjad tootjatel oleks hüdroenergia kontsessioonidele võrdne ligipääs, sellel oleks positiivne mõju investeeringutele, kohalikele piirkondadele, kuna kontsessioonide omanikud maks-, maksaksid äh, kõrgemaid äh, makse. komisjon on teadlik äh, majanduslikest, juriidilistest, sotsiaalsetest ja keskkonnamõjudest, mis hüdroenergia tootmisega kaasnevad. liikmesriikidel on Äh, liikmesriigid on vabad otsustama, kuidas hüdroenergia kavasid ellu rakendada. ma ei sea kahtluse alla liikmesriikide otsustusvõimet äh, hüdroenergia tootmise kontsessioonide äh, lubade jagamisel. liikmesriigid suudavad ise leida tootmisvajaduste ja tootmisvõimaluste vahelt samas liikmesriigid peavad austama Euroopa Liigi seadusandeks, kui mõni liikmesriik otsustab Äh, anda hüdroenergia kontsessioone, siis äh, tuleb arvesse võtta ka Euroopa Liidu avalike hangete eeskirju. see tagab äh, võrdse konkurentsi turul, aga ka läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise erinevate tootjate vahel. selles konst-, kontekstis võidakse rikkuda avaliku, avalike hangete eeskirju, kui kontsessioonid antakse vastavalt praeguse kontsessiooni hoidja huvidele. Euroopa Liidu, Liidu õiguse kohaldamine võib erineda vastavalt sellele, mis lähenemise liikmesriik äh, valib. Äh, kohalikud äh, hüdroenergia kontsessioonide eeskirjad peavad võtma arvesse ka Euroopa Liidu energiatootmise eeskirju, näiteks energiadirektiivi hüdroenergia kon-, kontsessioonide äh, jagamisel on äh, reeglite arvestamine oluline, kui me soovime tagada energiaturu toimimist. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad arvestama ka vastavaid riigiabi eeskirju kui kontsessioonid antakse dominantsele energiatootjale, võidakse sellega rikkuda konkurentsieeskirju. sellega luuakse ebavõrdsed konkurentsitingimused ning lubatakse dominantsel ettevõttel kasutada ära oma dominantset positsiooni äh, vastaval energiaturul. hüdroenergia kontsessioonid äh, võivad samuti äh, osutuda riigiabiks kui konkurentsieelis on antud teatud ettevõtetele vastaval energiaturul ja see mõjutab äh, kaubandust ja moonutab turgu. Äh, riigiabiks, äh, riigi, riigiabi puhul peavad olema täidetud teatud tingimused, näiteks Ogon abi antakse riigi ressurssidest või mingite lõivudega, mida oleks võimalik vältida, teiseks äh, antakse eelis teatud ettevõtjatele teiste ettevõtjate suhtes vastaval elektriturul. Äh, see tähendab, et äh, mõjutatud peab olema kaubandus ja moonutatud konkurents. ning suure tõenäosusega see nii läheb, sellepärast et elektrit müüakse ju konkurentsi, konkureerival turul liikmesriikide vahel, aitäh. aitäh härra volinik, loomulikult me räägime siis praegu hüdroenergiasektorist Euroopas ja nüüd saavad sõna fraktsioonid. esimesena härra Tajani Rahvaparteist, poolteist minutit. aitäh, juhataja. härra volinik, hüdroenergiasektor on elutähtis süsiniku sisalduse vähendamiseks majanduses ning ühtse energiaturu tagamiseks. paraku ei ole kontsessiooniturg Euroopas homogeenne. meil on riike, kus on võimalik uuendada kontsessioone ja teisi riike, kus ei ole kontsessioonidele seatud ajalisi piiranguid, nii et siin on märkimisväärsed erinevused ning see mõjutab meie ettevõtjate konkurentsivõimet. meil peaks olema üks ja ühtne õiguslik raamistik, kui me tahame tõesti tagada et juurdepääs turule on õiglane ning lähtub ausa konkurentsi põhimõtetest üle kogu Euroopa. käesoleva arutelu allikad, allikaks on see, et me esitasime küsimuse komisjonile, kuidas komisjon soo-, kavatseb äh, ühtlustada hüdroenergia turgu Euroopas, arvestada eri, arvestades erinevaid menetlusi ja tingimusi eri liikmesriikides. me tahaksime näha komisjoni siin aktiivsemas rollis selles sektoris, mitte üksnes siis äh, konkurentsinormide järgimise tagajana, vaid samuti ka asutusena, mis äh, ühtlustab erinevusi erinevate kontsessioonirežiimide vahel hüdroenergia sektoris sest need õõnestavad, need erinevused õõnestavad Euroopa konkurentsivõimet üldiselt. ettevõtjad käituvad oma huvidest silmas lähtuvalt ning see võib kahjulikult mõjutada iseäranis VKE-sid, mis omakorda jällegi mõjutab Euroopa konkurentsivõimet ja töö, tööhõivet laiemalt. ma annan endale aru loomulikult, et teie üksi ei vastuta selle sektori eest. sageli on, ongi niimoodi, et meile tulevad siia volinikud, kes arutelu all olevate küsimuste eest ei vastuta, aga kas ma saaksin siiski paluda teil komisjonis rõhutada seda, et lisaks sellele, et te tagate normide järgimise, et te midagi tõesti laiemalt ette võtaksite? sotsiaaldemokraatide poolt Patricia Toier käesoleva sektori, hüdroenergiasektori olulisus on majanduses kõrge, sellest on juba räägitud. ning samuti on teile, härra volinik, räägitud, et et sektoris on vaja reformi ning on vaja takistused maha võtta. kõigepealt on takistuseks siis kontsessioonirežiimide erinevused eri riikide vahel ning menetlused mis on eh, vaja läbida hüdroenergia kasutamiseks ning need, need erinevused kahjustavad konkurentsivõimet ning vähendavad investorite kindlust. teine takistus selles valdkonnas seisneb selles, et komisjonil on erinevad lähenemised, mis sageli on omavahel konfliktis. üks peadirektoraat näiteks keskkonna peadirektoraat teeb ühte asja ja teine peadirektoraat teist asja ning äh, vastavad meetmed on üksteisega vastuolus, puudub koordineeritud lähenemine ning seetõttu tekibki olukord, et äh, näiteks minu riigi, taolised riigid saavad karistada äh, läbi komisjoni menetluste, sellepärast et me piisavalt kiiresti ei liberaliseerinud seda turgu, samas teistel, teistel riikidel on režiimid, kus ei ole kontsessioonid ajaliselt piiratud ja samas puudub ka konkurentsi lähtealustest lähtuv kontsessioonide pakkumine, ent probleeme ei ole, nii et ma kutsun komisjoni üles rakendama siin meetmeid selleks, et meil oleks tagatud homogeenne, sarnane äh, õigusraamistik, vastasel juhul mingit konkurentsi ei teki ning samuti oleks meil vaja üleüldist globaalset lähenemist ka rikkumistele. Euroopa paistab väga halva, väga, väga negatiivses valguses, kui äh, Äh, eri riikide osas on erinevaid lähenemisi ning peadirektoraadid käituvad erinevalt. nüüd ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Selimovitš, poolteist minutit. aitäh! kuna Euroopa Liidu delegatsioon kui, kui see tuli välja energialiidude äh, mõttega, siis oli asja taustaks see, et kõigil pidi olema juurdepääs turvalisele, mõistliku hinnaga ja kindlale energiavarustusele. hüdroenergia osas tuleb kuusteist protsenti, kaks tuhat kaks tuhat kuus oli see kümme protsenti kogu elektrist tuleb hüdroenergiast, nii et me ei saa energiavajadust äh, vajadusi katta üksnes ressursse paremini majandades, vaid me peame mõtlema ka sellele, kuidas on hüdroenergiat võimalik kasutusele võtta osas, milles seda veel ei kasutata. väga palju on potentsiaali siin näiteks äh, Bosnias, Bulgaarias ja teistes riikides. kolmkümmend viis protsenti Albaanias ka näiteks, kolmkümmend seitse protsenti Bosnias nii et äh, asi ei ole siin üksnes paremas õigusloomes ja olemasolevate ressursside ühendamises, me peame vaatama ringi ka oma naabruskonnas selleks, et saavutada Energialiidu eesmärgid. ja me peame järgima norme, millest me rääkisime. et me oleme tugevamad, kui me seisame üheskoos ning täpselt samuti on see ka hüdroenergia tarnetega, aitäh! aitäh! GUE NGL nimel kolleeg Paloma Lopez Bermejo, poolteist minutit. aitäh! mul on suur heameel, et mul on võimalus äh, selles arutelus osaleda, sest ma saatsin ise ka kirjalik, kaks kirjalikku küsimust seoses äh, Hispaania hüdroenergia jaamadega ja komisjon ütles, et ei ole piisavalt aega kõigile neile vastata. mul on küsimusi seoses konkurentsipõhiste maksetega äh, elektrijaamadele, mis ületavad kulud ning nii et siin on olnud kuritarvitusi ja on venitatud raha tagastamisega avalikku sektorisse, ma tahaksin selget vastust äh, nende äh, Eh, ebakorrapärasustega seoses ning mind üllatab, et komisjon, kes muidu on nii tähelepanelik selliste asjade suhtes, praegu jätab tähelepanuta tarbijale tekitatud kahju selles sektoris. asi ei puuduta üksnes reguleeritud kulusid, vaid ka trahve Hispaanias seoses hüdroenergiajaamade taktikalise kasutusega marginaalse hinna mõjutamiseks, hinnamarginaali mõjutamiseks, eh, siin on selgelt vaja käsitleda elektrisektori eh, küsimust üldisemalt, mida manipuleeritakse suurtootjate huvides. hüdroenergia mängib olulist rolli meie energiavaldkonna ülemineku staadiumis ning eh, see kätkeb suurt potentsiaali meile, meie jaoks, sest eh, teiste, teised alt-, taastuvenergiaallikad, nende kasutamine on seotud äh, Äh, perioodidega, kus energiat on ja perioodidega, kus seda ei ole, nii et me peame mõtlema äh, samuti ka ökosüsteemile ja põllumajandusele sellega seoses ning kõik need on tundlikud valdkonnad ja seetõttu oleks väga hea, kui me saaksime parema, paremini koordineerida neid lähenemisi erinevate peadirektoraatide ja asutuste vahel. mida komisjon kavatseb sellega seoses ette võtta? aitäh, roheliste nimel nüüd proua Michelle Rivasi üks minut. austatud juhataja, tammid hüdroenergia saavutamis, saamiseks on meie kõigi pärand, nad võimaldavad meil toota elektrit ja lisaks muudavad ka maastikku ning tagavad veehoidlad, nii et asi ei puuduta siin üksnes elektrit, vaid ka julgeoleku kaalutlusi ning äh, olulisi küsimusi elanikkonnale, kes elab nende veekogude kaldal. nii et küsimus ei ole alati selles, kas operaator peab olema avaliku sektori või erasektori oma, sellepärast et igal juhul peab ta kontsessioonitasu maksma. küsimus on pigem, missuguse lisaväärtuse toob uus kontsessionäär ning kuidas kontsessionäärid teevad koostööd selleks, et äh, hallata neid ühiseid väärtusi kontsessioonide uuendamine ja konkurentsi alustel pakkumine on väga oluline teema, sest siin võiks ohti, ohtu sattuda head ressursside hea kasutus ja teki-, tekkida olulised ohud. seetõttu on vaja koordineerida äh, hüdroenergia tammidega seotud küsimusi algusest kuni lõpuni protsessis. minu küsimus on lihtne. kas komisjon eelistab äh, tammipõhiseid lepinguid või siis äh, ühendab äh, näiteks ühe konkreetse oru tammid kõik ühte lepingusse pigem? aitäh! EFTD fraktsiooni nimel kolleeg Helmer. aitäh, härra juhataja olen korduvalt olnud, võtnud siin sõna päikese ja tuuleenergia vastu. ja väga hea on, et nüüd on siin jutuks praegu taastuvenergia, mida ma saan toetada. see on kontrollitav energia, see on taskukohane energia, seda ei ole vaja väga palju hooldada ning see toimib ilma toetusteta. õigupoolest on see igast aspektist täielik vastand päikese ja tuuleenergiale millele me oleme kulutanud tohutuid summasid viimastel aastatel, ajades kõrgeks energiahinna ning sundides energiaintensiivseid tööstusharusid Euroopa Liidust lahkuma. probleemiks on siin loomulikult hüdroenergia piiratud kättesaadavus, lähtuvalt siis võimalik, võimalikest tammide ehitamise kohtadest nüüd arutatakse hüdroenergiaprojektide litsenseerimise täiendavat regulatsiooni ühtlustamist. meie partei on kindlasti selle vastu. hüdroenergiaallikad Ühendkuningriigis on rahvuslik rikkus ning kui seda üritatakse hakata Brüsseli käpa alla saama, oleme sellele kindlalt vastu. aitäh, härra Helmer! järgmisena Kristjanis Karinš, poolteist minutit, palun. kujutagem endale ette, et kõlab kong ning kaks poksijat astuvad ringi, ühel on käed üles tõstetud, kaks, kaks kätt, teisel ainult üks, teine käsi on seotud selja taha kui me niisugust pilti näeksime, siis mõtleksime kohe, et aga see on ebaõiglane, see pole õiglane võitlus. ent head kolleegid, mida me praegu näeme energiaturul ning iseäranis äh, hüdroenergiaturul, me näeme, kuidas eri riikides on eriregulatsioon seoses selle energiatootmise viisiga. probleemiks on see, aga et elekter voolab vabalt üle riigipiiride, ent konkurents peatatakse riigipiiril, konkurentsi moonutatakse, sellepärast et kehtestat-, kehtivad erinevad tingimused liikmesriikides, erinev regulatsioon hüdroenergia osas, investeeringute nõuded ja kõik muud küsimused on ka erinevad riigist riiki, ent elekter tarnitakse üle piiride see on siis täpselt samasugune olukord nagu siis, kui meil on äh, kaks poksijat, kellest üks võitleb kahe käega, teine ühe käega. aus konkurents, aus energiaturg, kui see on see, mida me Euroopas tahame, siis peaksid samad mängureeglid kehtima kõigile. mõlemal poksijal peaks olema mõlemad käed kasutada, aitäh teile tähelepanu eest! suur tänu! ja härra Dennon, poolteist minutit, palun. austatud president, see suuline, selle suulise küsimusega tahtsin komisjoni tähelepanu juhtida väga olulisele hüdroenergia rollile kõigepealt on tegemist taastuvenergia allikaga, mida on võimalik ka salvestada ning mis annab olulise panuse meie majanduse süsinikusisalduse vähendamisse ning varustuskindluse suurendamisse, autonoomia suurendamisse Euroopa energiamajanduses. lisaks on äh, hüdroenergia sektor osalev ka maastiku kujundamises läbi eritammide ning iga hüdroenergia projekti taga on konkreetne reaalsus, elektrijaam ning äh, see on seotud põllumajanduse, äh, joogiveega, joogivee salvestamisega ja paljude teiste valdkondadega ning kõik see annab oma panuse maaellu ja ühtekuuluvusse. tahaksin juhtida komisjoni tähelepanu sellele, et meil on vaja hüdroenergia olukorda Euroopas selgitada ning arvestada selle mitmekesiseid mõjusid. Firenze Regulatsiooni Instituudi hiljutine uuring näitab, et kui kontsessioonid oleks konkurentsipõhised, siis kui, kui need ei ole äh, konkurentsipõhised, siis võivad kahjustada saada ökosüsteemid, seetõttu peaks komisjon minu hinnangul kiiresti selle küsimuse üle järgi mõtlema ning äh, astuma meetmeid selleks, et mitte avada topeltstandardi ust, mis sisuliselt kahjustaks Euroopa Energialiitu uh,. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Bilbao Barandika, palun. suur tänu, president, volinik. Euroopa on maailma piirkond, kus on palju hüdroenergiat, olgugi et mitmeid hüdroenergiajaamu tuleks tehniliselt ajakohastada, on tegemist väga olulise energiaallikaga, sellepärast et äh, see on kasutatav just äh, sel hetkel, kui on vaja elektrit toota. hüdroenergia peab seega olema Euroopa Liidu jaoks äh, prioriteediks. probleemiks on äh, eeskirjade mitmekesisus Euroopa Liidus, on erinevad eeskirjad kontsessioonide, veeõiguste juurdepääsu kohta, samuti ähm, tasude kohta. meil on vaja administratiivseid äh, regulatsioone, mis võimaldavad äh, koostööd Euroopas lihtsustada. meie Hispaanias oleme väga keerulises äh, olukorras seoses taastuvenergiaallikate arendamisega ja see mõjutab negatiivselt nii tootjaid kui ka tarbijaid. see toob kaasa raskusi äh, nõudluse ja pakkumise tasakaalu viimisega taastuvenergiate vallas. me peame tegema koostööd litsentside andjate ja tootjatega, et meil oleks Euroopas ühised standardid. järgmisena proua Krostet, palun. aitäh, härra president kuusteist protsenti maailma elektri tootmisest on, näitab, et hüdroenergia on kolmandal kohal maailmas ning see on iseäranis oluline, sellepärast et tegemist on elulise tähtsusega energialiigiga meie territooriumide seisukohast, sellepärast et et see on seotud tuhandete töökohtadega, mis on, mida ei ole võimalik Euroopast välja viia ning ka mm, vahetult kujundab meie piirkondi tammid ja vesiveskid, nende kasutusele võtmine võimaldab meil säilitada ka kultuuripärandit ning tagada täiendavat äh, tulu energiamajandusest kohalikele inimestele. lisaks on tegemist äh, süsinikuvaba energialiigiga, mis äh, seega sobib väga hästi meie energiapoliitikasse. ent hüdroenergia ei ole üksnes taastuvenergia, vaid on üks vähestest sektoritest, kus energiat on võimalik ka salvestada hüdroenergia kontsessioonide vaba konkurentsi andmine ei tohiks toimuda ühe hetkega ja järele mõtlematult. Prantsusmaa ja paljud teised riigid on tegelikult selle valdkonnaga palju töötanud, aga seda ei taheta arvestada. me peaksime igal juhul eh, iga hinna eest takistama investeeringute piirang, piiramist sellesse sektorisse. kui eh, praegu ei ole Euroopa Komisjon saatnud piisavalt positiivset sõnumit investoritele nendes, äh, selles sektoris. Äh, et olukord, kus konkurents on takistatud osades liikmesriikides, äh, on, see ei õigusta seda, et hakatakse näpuga näitama kõikidele, kes selles sektoris töötavad. kuidas siis eh, nii olulises eh, sekt-, nii, nii olulises sektoris on tegelikult tekkinud oluline ebakindlus mägipiirkondades? suur tänu, järgmisena Sean Kelly, poolteist minutit, palun mul on väga hea meel, et meil on see arutelu, olgugi et Äh, hilisöösel. hüdroenergiasektor äh, hõlmab endas sada aastat kogemust, tõhusust, energi-, äh, vabandust, tehnoloogia arengust. hüdroenergia mängib olulist rolli taastuvenergia eesmärkide saavutamisel, arvestades seda, kuivõrd palju äh, hüdroenergiat Euroopa Liidus äh, toodetakse, siis äh, välditakse sada miljonit tonni äh, süsinikdioksidi heitmeid Euroopas ja saavutatakse ääretult suur rahaline sääst, välditakse ka fossiilkütuste importi. hüdroenergia on äh, stabiilne energiaallikas erinevalt näiteks tuulest või päikesest, tuul võib puhuda, päike võib paista, aga vesi on olemas. seetõttu on ääretult oluline, et meil oleks äh, välja arendatud ka tõhusad energia talletamise tehnoloogiad. hüdroenergia võimaldab meil kulusid äh, säästa ja lõppkokkuvõttes sõltub kõik äh, hindadest, meil on vaja energiaturgu niimoodi ümber kujundada, et äh, oleks võimalik äh, ära kasutada seda paindlikkust, mida pakub hüdroenergia, aitäh! suur tänu ja järgmisena korrekt Salini, palun! tänan jah, ma tahaksin omalt poolt äh, teha kaks märkust, äh, arvestades, kui hiline aeg on, püüan teha lühidalt. komisjon juba mainis, et äh, Euroopas on veekontsessioonid väga erinevad, osades riikides toimuvad hanked, teistes riikides on võimalik saadud kontsessioone tähtajatult äh, pikendada, ilma et tuleks uus hange ja kolmandates riikides korraldatakse hange kohe, kui mõni kontsessioon on lõppenud. ja sellest tekib juriidiline majanduslik äh, probleem, komisjon ei ole seda piisavalt hallanud kui investeeringute amortiseerim-, amortiseerumine kestab kauem kui kontsessioon, siis on ju tegemist jääkamortisatsiooniga ehk siis see, kes võidab äh, hanke, peab äh, maksma selle jääk amortisatsiooni senisele kontsessiooni omanikule tekib selline juriidiline olukord ja seetõttu on komisjon äh, trahvinud neid äh, riike, kes seda reeglit äh, rakendavad, olgugi et on tegemist väga konkurentsisõbraliku reegliga. minu arvates peaks toetama neid, kes investeerivad, aga samas tuleks toetada ka neid, kes vabas konkurentsis otsustavad äh, turureeglitest lähtuvalt konkureerida, oleks hea, kui komisjon sellest ka aru saaks. suur tänu, härra Salini, järgmisena kolleeg Lavia, palun. härra volinik, me räägime täna ääretult olulisest teemast. Pariisis üleilmsel tasemel me võtsime kohustuse piirata oluliselt äh, kliimamuutust. meil tuleb äh, kasutada uusi energiaallikaid, alternatiivseid energiaallikaid, selliseid, mis äh, toovad endaga kaasa vähem süsinikdioksiidi heitmeid. selliseks energiaallikaks on kindlasti hüdroenergia, see võimaldab meil tootmisprotsessis ka tugevat paindlikkust hüdroenergia Euroopa Liidus on ohus, sest et äh, ei tule uusi investeeringuid, vanu ei uuendata, kuna ei ole ühtset äh, juriidilist raamistikku. paljud kolleegid rääkisid äh, konkurentsimoonutusest ja see ongi siin kõige suurem probleem. meil ei ole siin energia äh, siseturgu, osadel on priviligeeritud äh, positsioonid riiklikul turul, ei soovita minna teiste riikide turgudele või ei ole seda võimalust ja sellest kõigest lähtuvalt on meil vaja ühtseid reegleid, mis toovad kaasa samad tingimused kõigile, mis edendab konkurentsi ja soodustab investeeringuid suur tänu, härra Lavia. nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. esimesena saab sõna Michel Danton, palun. aitäh, härra president, hea volinik. tamm aitab toota elektrit, ent lisaks on see ka maastiku kujundamise vahend ning muudab territooriumi atraktiivsemaks või maastiku atraktiivsemaks, nii et nii et see maastik, nii et tamm on kindlasti asi, mis puudutab kohalikku elanikkonda. erinevused, mis praegu on, valitsevad erikomisjoni peadirektoritide vahel, nendega ei, niimoodi ei saa jätkata. meil on vaja, et oleks selge ühtne lähenemine, koordineeritud lähenemine konkurentsipoliitika ja energiapoliitika vahel hüdroenergia kasutusrežiimid Euroopas erinevad. meil oleks vaja raamdokumenti, mis oleks kõigile arusaadav, mida kõik kohandaksid ning mis hüdroenergia valdkonnas äh, tõesti kajastaks Euroopa Energialiitu. suur tänu. nüüd äh, kolleeg Marjas tänan. hüdroenergia sektoril on väga suur osakaal äh, energia tootmises Kreekas ja ka mujal Euroopa Liidus, seal on üle kaheksakümne tuhande töötaja, energia, hüdroenergia kindlasti aitab kaasa strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisel, aga nüüd Kreekas, arvestades äh, troika ettepanekuid ja riigi poolt äh, tehtud samme, siis riiklik äh, kontsern müüakse maha, meil on vaja investeeringuid, et oleks konkurents, on vaja investeerida innovatsiooni, samuti on ääretult oluline, et mõjud keskkonnale oleksid võimalikult väikesed aga neid investeeringuid ei äh, taha teostada erasektori esindajad, nemad äh, tahavad äh, ainult kasumit. Kreeka tammid peavad seega riigi omandiks, troika, hoidku oma käed eemale. tänan. ja nüüd komisjoni nimel härra Andrukaitis, palun. Thank you, dear president suur tänu, austatud juhataja ja parlamendiliikmed. tänan teid selle väga asjaliku arutelu eest. hüdroenergia on võtmetähtsusega taastuvenergia allikas ja hüdroenergia sektor on Euroopas väga oluline ometi tuleb tunnustada riiklike režiimide tähtsust selles valdkonnas, on väga oluline, et et äh, riiklikud kontsessiooniturud austaksid äh, üle-euroopalisi eeskirju. Euroopa Komisjonil on kohustus teostada järelevalvet selle üle, et järgitakse Euroopa Liidu eeskirju. seda nii Energialiidu eesmärkide täitmiseks ja selleks, et luua integreeritud energiaturg ja et oleks tagatud energia tarnekindlus mitmes liikmesriigis äh, on komisjon äh, käivitanud rikkumismenetlused seoses kontsessioonituruga. Äh, juhtudel, kus on rikutud Euroopa Liidu eeskirju, kontsessioonide direktiivi, teenuste direktiivi ja konkurentsi eeskirju. nagu mõned teie seast juba ka mainisid, siis teie leiate, et komisjonis ei tehta sel teemal äh, koostööd. mina väidan vastupidist, erinevad peadirektoraadid teevad äh, omavahel sel, selles valdkonnas äh, väga palju koostööd ja tehakse koostööd ka liikmesriikidega. komisjon uurib hetkel mitmeid erinevaid siseriiklikke hüdroenergia režiime ja vaatab, kuidas need, neid oleks võimalik kaasata Euroopa Liidu hüdroenergia eeskirjadesse suur tänu. tänavad teid, härra volinik, selle esitluse eest, see oli